Okay, we, uh, we uh, will now start this hearing and I will alustame kuulamisega. alustame kuulamisega, lülitun ümber rootsi keele peale ja seetõttu peate pähe panema ka kõrvaklapid, et aru saada, mida ma ütlen. Ni är alla hjärtligt välkomna till uh, jämställdhetsutskottets uh, tere tulemast kõigile meie kuulamisele. mille pealkiri on parimad õiguslikud ja institutsionaalsed mehhanismid soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks. kohal on väga huvitavad eksperdid, kes teevad oma ettekanded, väga meeldiv, et te tulite täna siia, kallid eksperdid. Euroopa Liidus ütleme me sageli, et asjad peavad taanduma kõige madalama ühisnimetajani. ja me peame siin sellele tasemele jõudmiseks kompromisse tegema. aga kui vaadata inimõigusi või ka näiteks soolist võrdõiguslikkust, mis on ka inimõigused ju, ka naisõigused kuuluvad inimõiguste hulka, siis selles valdkonnas on küsim-, on olukord teistsugune, sest siin me peame leidma kõige kõrgema ühisnimetaja, me peame uurima, kes on kõige rohkem suutnud ära teha soolise võrdõiguslikkuse saavutamisel ning see peaks olema meie töö alguspunkt. niisiis, meil on üksteiselt palju õppida ka kohalikul tasandil kohalikud omavalitsused saaksid üksteiselt õppida. seega alguspunktiks peaks olema kõige kõrgem ühine nimetaja, seeläbi saame me saavutada parema inimõiguste taseme. mina isiklikult rõhutan väga parimate tavade jagamise tähtsust. oluline on kohtuda inimestega, kes on midagi erakordset suutnud ära saata, kas, äh, korda saata, kas kohalikul või regionaalsel tasandil. ning üksteiselt saab arutelude käigus ka õppida. alati ei saa ju ühes riigis edukalt toiminud instrumenti otseselt üle kanda teise riigi või regiooni õigustikku, aga inspiratsiooni võiks saada teistelt ikkagi. sest äh, uute, uued ideed annavad ka inspiratsiooni. seetõttu olen ma väga rahul, et korraldati tänane kuulamine, ma ei hakka oma sissejuhatust veel venitama, sest algus on niigi viibinud. skandinaavlastel on alati keeru-, raske viis minutit hiljaks jääda, aga igal juhul tere tulemast kõigile ning annan nüüd sõna proua Morin Chateele, aseesimehele meie komisjonis, kes hakkab tänast konverentsi juhtima. nüüd vahetame temaga kohad, väga meeldiv, et proua aseesinaine saab täna meie koosolekul olla esimees. Bonjour, mes, mes premiers... tere! kõigepealt tahaksin tänada meie esimeest, meie soolise võrdõiguslikkuse komisjoni esimeest härra Gustafsoni. tuleb tunnistada, et ma olen väga uhke, et seda komisjoni juhib meil mees tänu sellele komisjonile oleme me suutnud saavutada ka selle kaks aastat tagasi kehtestatud ambitsiooni korraldada selline seminar. suur tänu, härra esimees, selle eest. on selged märgid, et me liigume oma eesmärgi saavutamise suunas tahaksin tänada ka kolleege, Euroopa Parlamendi saadikuid, kellest osad on juba kohal, mõned tulevad hiljem. ning tahaksin tänada ka kõiki teisi, kes siia kuulamisele täna on tulnud. meie ees seisab tänase kuulamise kontekstis kahene probleem. kõigepealt me soovime üheskoos tagada meie kodanike võrdsuse kõikides igapäevaelu sektorites. me oleme endale selle eesmärgi püstitanud ning küsimus on seda enam kiireloomulisem, kui võttes arvesse praegust kriisi mis on ohtu seadnud ka võrdsuse meie kodanike vahel. seda võrdsust oli algselt juba väga keeruline saavutada ning nüüd on see ohus ka kriisi tõttu. minu arvates on see meie jaoks hea stiimul. me peaksime sellele küsimusele eraldi keskenduma parlament koostab äh, siin komisjonis ka Äh, algatusraportit naiste ja tööhõive kohta, võttes äh, arvesse ka praegust kriisi. Maria Gabriel, Rahvapartei koordinaator, usaldas selle raporti koostamise minule. minu arvates mõistame me ju kõik, et me peame kõik nüüd tõele näkku vaatama selles valdkonnas. teine väljakutse, mis meie ees seisab on see, et me ei saa isoleeritult tegutseda. kui me soovime oma esimest eesmärki saavutada, peame me tegutsema kõikidel tasanditel, Euroopa, riiklikul tasandil ja ka kohalikul tasandil, nagu härra esimees just ütles. me peame ära kasutama kõik võimalused selleks, et saavutada kodanike vahel võrdsus. Et le droit national et les droits nationaux. Et c'est ainsi et c'est aga me peame kuidagi looma sideme ka Euroopa tasandi ja liikmesriikide õigustike vahel. me peame tõesti saavutama võrdsuse kodanike vahel, aga peale selle siin tehtava, läbi siin tehtava töö saame me puhuda uut hoogu sisse ka liikmesriikide ja Euroopa edasiliikumisel. niisiis, see on suur väljakutse, aga samas on seega väga põnev, väga põnev on vaadata Euroopa projekti edasiarenemist äh, selles väga konkreetses naiste ja meeste võrdõiguslikkuse valdkonnas. nüüd tahaksin tervitada meie eksperte. siin on mõned tõeliselt oivalised kõnelejad. ja kindlasti on teil öelda nii mõndagi huvitavaks, huvitavat kõigepealt Severin Tüpani. kes on, kes töötas pikka aega ka raamatu kallal, mis puudutab naiste võrdõiguslikkust, ta on ka Euroopa õigustiku ekspert proua Tüpani on eurooplane, kes on elanud Euroopa äh,, Ühendkuningriigis, Itaalias, Prantsusmaal ning läbi oma kogemuste ja uurimustöö selles, selles küsimuses, mis toimub Euroopas äh, naiste õiguste valdkonnas, on meie jaoks hea eeskuju. ta on töötanud Prantsusmaa parlamendis, regionaalsel tasandil, kohalikul tasandil. ning ka tööstuskoja tasandil. niisiis, kõigepealt kuulame ära, mis on öelda proua Severin Tüpani. ta esindab äh, assotsiatsiooni Valige äh, naised. järgmisena kuulame ära härra Jean-Luc Soroni. ta on Paris Dauphini aseprofessor. väga suur au on, et te siia tulite, me teame küll, kui kiire teil on härra Soron on ka väga kogenud ühenduse õiguse, liikmesriikide õiguse ning nendevaheliste sidemete alal. ning me oleme kindlad, et teie ekspertteadmised selles valdkonnas tulevad meile palju kasuks. Te ol-, teil olete avaldanud publikatsioone väga ulatuslikult selles valdkonnas ja nagu öeldud, on meil väga hea meel ja suur au teid siin täna tervitada, kuulamaks teie ettekannet. ja kolmas ekspert on proua Miike Ferlu. loodetavasti ma hääle, hääldasin õigesti. tere tulemast teilegi, proua Ferlu on võrdleva poliitika professor, eriti on ta keskendunud äh, üli, Naimeheni ülikoolis võrdsete võimaluste aspektidele. tal on ka palju kogemusi selles valdkonnas, ta on olnud mitmete Euroopa valitsuste nõustajaks. ning nagu ma juba varem mainisin, on temagi töötanud paljudel, mitmetel erinevatel tasanditel. seega suur tänu ka professor Ferlule selle eest, et te tulete oma arvamust ja uurimustööde tulemusi siin meile tutvustama jätkame. me oleme ju siia tulnud selleks, et eksperte kuulata ja alustamegi proua Tüpaniga. Bonjour, je vous remercie madame la présidente euh,. Je remercie également euh, monsieur le président monsieur.... tere päevast. tänan härra Gustavsoni, et ta pakkus meile võimalust esineda täna Euroopa Parlamendi naistekomisjoni ees ma olen teile tõesti väga tänulikud, samuti on mul edasi anda proua Gisela Mini tervitused, kes kahjuks ei saanud täna Brüsselisse tulla. sest ta peab saatma Prantsuse Vabariigi presidenti tema Alžeeria visiidil aga mul on hea meel, et meie oleme täna siin. viimaks oleksin peaaegu valmis ütlema, sest meil on olnud suhteliselt head kontaktid Euroopa Parlamendi naiskomisjoniga ja Euroopa Liidu institutsioonidega, ehkki need kontaktid tekkisid aegamööda oleme olnud kirja teel ja telefonitsi kontaktis viimased viis aastat ja nüüd me saame siis lõpuks ka isiklikult kokku. kui nüüd rääkida meie ühendusest naiste klausel, siis selle asutajateks tuhande seitsmekümnendatel, seitsmekümne esimestel aastatel olid progressiivsed mõtlevad naised, nagu näiteks Simone de Beauvoir. siis algatati demokraatlike struktuuride loomist selleks, et selle ühenduse ideid ellu viia pärast nõndanimetatud Bobini protsessi. see oli protsess, mis algatati pärast seda, kui kuueteistaastane tütarlaps vägistati ja see protsess vallandas ühiskondliku debati ja üheks väljundiks sellest debatist oligi selle meie ühenduse loomine. siis tuhande üheksasaja seitsmekümne viiendal aastal võeti vastu seadus, mis puudutas abordi seadustamist hiljem on pööratud seadusandluses tähelepanu ka naiste esindatule, esindatusele poliitikas, äh, asutati äh, vaatluskeskus, mis pidi jälgima naiste võrdõiguslikku kohtlemist ühiskonnas. ja selle seirekeskuse tegevuse tulemusena äh, Eh, sätestati poliitikas naiste ja meeste tegutsemise pariteetsed alused. Eh, need olid esmased eh, üle küsimused, mis meie jaoks huvi pakkusid, kui tegelikult huvitavad meie ühendust kõik naistega seonduvad probleemid tuhande üheksasaja seitsekümne üheksandal aastal valiti parlament esimest korda otse rahva poolt ja feministlikud organisatsioonid loomulikult reageerisid sellele elavalt. toodi välja need, mis asjad on naiste seisukohalt olulised Äh, kus on tehtud nii mõndagi, kus ei ole veel tegelikult midagi jõutud ära teha. see valimisvõitlus pakkus selleks väga head võimalust. Ähm, meie ühenduses aastal äh, meie ühenduses, kuhu kuuluvad väga erinevate eluvaldkondade esindajad, naised eh, juristidest kuni arstideni, siis kahe tuhande seitsmendal aastal me viisime läbi ka vastavalt eh, konsulteerimisraundi, et eh, omalt poolt näidata üles aktiivsust ja täps-, välja selgitada täpselt, millised on naiste võimalused äh, lähtudes Euroopa Liidus vastu võetud dokumentidest ja meie ühenduse liikmete arusaamadest. nii meil õnnestus äh, tõepoolest äh, saada tervikpilt, selline panoraamülevaade, muuhulgas ka kõikidest nendest seadusandlikest ja õiguslikest dokumentidest, mis puudutavad naiste olukorda ja loomulikult äh, võrreldes seadusandlust, siis äh, äh, valisime välja kõik need momendid, mis on naiste jaoks tegelikult kõige soodsamad, vabadus otsustada, kas sünnitada või mitte, õigus osaleda valimistel, õig-, võimalus osaleda poliitilises elus, ettevõtete juhtimises ja korraldada oma perekonnaelu aga ka otsustada laste koolihariduse ja laste kasvatuse üle. ja me püüdsime leida kõige soodsamad lahendused erinevate naiste elu puudutavate valdkondade kohta me avaldasime oma analüüsi tulemused see oli võrdlev analüüs. põhimõtteliselt on selle pärast seda, pärast kahe tuhande seitsmendat aastat mõningaid õigusakte muudetud, kuid põhimõtteliselt on filosoofia jäänud samaks. raamatu väljaandmisega paralleelselt korraldasime Prantsuse eesistumise ajal ka vastavasisulise kollokviumi kohal oli proua Paitsröm, siis me edendasime kahepoolseid kontakte liikmesriikidega. me kohtusime rahvusparlamentide esindajatega. sõlmisime koostöölepinguid erinevate liikmesriikidega me tegime katset välja selgitada kõik õiguslikud võimalused selleks, et tõepoolest välja kujundada seadusandlik lahendus naiste võrdõiguslikkuse tagamiseks. Äh, kui meie seda käsiraamatut koostasime, siis ei oli, oli liikmesriigi, kus ei olnud võimalik äh, ametlikult abielu näiteks lahutada. me pidasime vajalikuks selle teema, seda teemat tõstatada. nüüdseks on, me võime tõdeda, et abielulahutused on lubatud kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides, ehkki abordid kõikides liikmesriikides veel lubatud ei ole jah, on ka mõningaid tagasiminekuid. on olemas teatud institutsionaalseid edusamme. kuid enamsoodustusse klausli rakendamine naiste suhtes on leidnud äh, samas ka vastakaid arvamusi ja vastuseisu Belgia senatisse esitati seaduseelnõu, mille detaile saame hiljem käsitleda, samasugune seaduseelnõu võeti vastu äh, Prantsuse Rahvasassamblees kaheteist, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta märtsis Euroopa tasandil tegelesid selle küsimusega Euroopa ministrid kuuendal detsembril kaks tuhat kümme. Vilnius asuvat instituuti paluti öö, nimetatud ülevaade aktualiseerida ja see on meie arvates väga oluline. sest meie kõige esmane mure seisneb selles et Euroopa Liit saaks tõepoolest inimväärse näo. selleks, et Euroopa Liidu liikmesriikides valitsev olukord oleks ühtlustunud demokraatlikul moel. me näeksime väga meeleldi, kui Euroopa Parlament öö, oleks siinkohal initsiaatoriks see on veel üks võimalus selleks, et Euroopa Liit omandaks inimlikuma näo ja et kõik mõistaksid, et Euroopa on midagi enamat kui äh, finantsid ja eelarve. see on tõepoolest väga oluline teema. kui me korraldame vastavateemalisi konverentse, siis leiavad mehed, et see on üsna huvitav ja nad soovivad ka meeleldi eh, ühelt poolt meie töös osaleda, samas eh, nad on huvitatud ka sellest, et keegi koostaks meeste õigusliku seisundi kohta analüüsiva ülevaate. me tutvume parimate võimalike lahendustega muuhulgas näiteks niisuguse spetsiifilise teema osas nagu koduvägivald. kahe tuhande seitsmendal aastal tutvusime põhjalikumalt Hispaania lahendustega selle probleemi ületamisel on oluline et naiste jaoks leitaks globaalne lähenemisviis jah, ma tean küll, et erinevates riikides võivad tekkida siin seadusandlikud ja rakendusprobleemid, kuivõrd erinevates riikides on erinevad õiguslikud lahendused, kuid sellegipoolest on oluline leida naiste jaoks oluline globaalne lähenemine Nende küsimustega tegeletakse ka liikmesriikide ministeeriumides, Euroopa institutsioonides ja loomulikult on olemas terve rida naisi puudutavaid küsimusi, mis ei kuulu ministeeriumide pädevusse ja mis eeldab seda, et üleeuroopalisel tasandil äh, leitaks seadusandlikud lahendused ja võetakse vasta, vastu vastavad dokumendid. lähtudes erinevatest kogemustest töötasime välja Euclidese programmi Äh, selle programmi alusel teostati õigusalast nõustamist. seda programmi on toetanud mitmes liikmesriigid ja sellise programmi rakendamine on väga oluline. meie sai, meile avaldas toetust ka Euroopa Parlamendi delegatsioon Äh, niisuguse õigusalase abi osutamine pole sugugi nii lihtne, äh, tuleb lahendada küsimusi prantsuse keele kõrval kas itaalia või inglise keeles. Äh, loomulikult on algatatud ka üle-euroopalise referendumi läbiviimise võimalus, sellise referendumi läbiviimine pole loomulikult kerge, kuid selge on see, et kui neid projekte ellu viiakse ja kaasatud on suuremad liikmesriigid, nagu näiteks Saksamaa, annavad, annab niisugune lähenemine sünergilise efekti meil oleks ka väga hea meel, kui Euroopa Parlament koostaks vastava algatusraporti. Äh, meie kindlasti osaleksime mm, selle koostamisel. me oleme palunud siiani Vilniuses tegutsevat instituuti meid aidata kuid see eige äh, tuleks tegelikult eeskätt nüüd välja ehitada. tegemist on selle institutsiooni tegevuse algfaasiga. meil on äh, veel eksperte, kellele annaksin sõna, nüüd annan sõna professor Jean-Luc Soronile kõigepealt ma tahaksin tänada küllakutse eest. see kõik vastab tõele, me oleme korduvalt katsetanud äh, ühist äh, aega leida selleks, et kokku saada, me oleme olnud kontaktis juba mitmeid aastaid ja mind tõesti huvitas selline lähenemine, mis puudutab enamsoodustusklauslit Euroopa praktika näitab, et Euroopat ei tohiks meie kaaskodanike poolt näha midagi niisugust, mis on ainult finantskonglomeraat, vaid mis suudaks äh, leida ka positiivseid lahendusi, kuid siinkohal ei tule midagi taevakingitusena. me peame väga aktiivselt ise tegutsema, tegutseda võiks kolmes suunas kui me räägime Euroopa enamsoodustusklauslit, siis tuleb ära kasutada instrumentid, mis on olemas ühenduse õigustikus. kuid kõik ei ole kaetud siiski ühenduse õigustikuga me peame püüdma midagi ühiselt ära teha. Äh, me ei tohi jääda tegevusetuteks pealtvaatajateks. selle kohta on Euroopa Parlament ja Eurokomisjon vastu võtnud terve rida dokumente ja ma leian, et kui Euroopa ühend, Euroopa õigustik kokku on midagi siiski võimalik kaasata, ei tohi ükski nendes dokumentides väljendatud idee kaduma minna. teiseks tegevussuunaks oleks avatud koordineerimismeetodi ärakasutamine. see tähendab seda, et seal, kus pole öö, kompetentsi Euroopa Liidu südamest lähtuda, peaks jääma võimalus äh, olla aktiivne liikmesriigist lähtuvalt. meil on vaja tugevdada ühelt poolt loomulikult koostööd, kuid meil on vaja täiustada liikmesriikide siseriiklikku seadusandlust. meil on oluline eh, mitte ära unustada, et eh, rahvusriikide seadusandlus võib olla eh, palju edumeelsem ja see kõik see, mis selles on kasulik, tuleks ära kasutada, samas oleks vaja, mm, et toimuks senisest tihedam liikmesriikide vaheline koostöö. ja kui niisugune koostöö tõepoolest aset leiab, siis on äh, võimalik äh, tagada edasiminek. selline bilateraalne koostöö on väga oluline, mis kokkuvõttes viibki soovitavate lahendusteni, mõelgem kas või Schengen üks ja Schengen kaks lahendustele. ei tohi ära unustada ka neid uuendusi, mis tekkisid tänu Lissaboni lepingu vastuvõtmisele, seal on momente, mis on küll nüüdseks lepingus sätestatud, kuid mis ei leia praktikas rakendamist. me peame vastuvõetavatesse dokumentidesse ja programmidesse või mida äh, lülitama enamsoodustusklausli või vähemalt midagi sarnast. ja see muidugi sõltub sellest, milline saab olema äh, uus Euroopa Komisjoni kolleegiumi koosseis äh, meil oleks tarvis tingimata kodanike algatuse alusel korraldatavate referendumite läbiviimist, jah, siis on vaja miljon allkirja vähemalt viies äh, liikmesriigist, kuid see on võimalik saavutada, kui me teeme tööd inimestega, koos ametiühingutega ja nii edasi. siis on võimalik äh, leida üle-euroopalisi lahendusi. peale selle äh, Äh, tuleb vaadata Euroopa äh, Liidu õigustikku kui veel lisandväärtust siseriiklikule seadusandlusele ja mitte kui siseriiklikku seadusandlust piiravat. ja ausalt öeldes, kui arvesse võtta Lissaboni lepingut, siis kõige äh, esinduslikum või eesrindlikumad liikmesriigid võivad sellest kohe teha järgmise sammu ja olla veelgi edukamad. kõik tegelikult kakskümmend seitse liikmesriiki äh, sa-, peaksid ära kasutama Lissaboni lepingus äh, peituvad võimalused, varsti ei ole neid enam ju mitte kakskümmend seitse, vaid lausa kakskümmend kaheksa meil ei ole vaja keskenduda Euroopa keskusele, meil on võimalus arendada oma tegevust ka liikmesriikides. Euh, euh, suur tänu väga selle lühida, kuid sisetõhenda sõnavõtu eest, mis avaneb meile mitmeid õiguslikke vahendeid ja nüüd ma annan sõna proua Miike Verloole Naimeheni ülikoolist. suur tänu kutse eest ja selle eest, et te kannatlikult ootate, kuni minu PowerPoint esitlus käivitub. mul on suur au olla kutsutud eh, täna siia, sest ma polnud varem sellisest klauslist midagi kuulnud, enne kui mind sellele avaliku kuulamisele eh, kutsuti ja tegelikult ma olen võrdõiguslikkuse poliitika ekspert, seega ma ilmselt ei ole kokku puutunud taoliste uuringutega varem. mul on väga hea meel äh, et ma kuulsin sellisest klauslist ja miks? kuna tegemist on väga uudse vahendiga, vahendiga, mis soodustab dialoogi ja suhtlust riikide vahel ja ka piirkondlikul ning alamatel tasanditel ja kordistab kõiki neid jõupingutusi, mida inimesed teevad soolise võrdõiguslikkuse saavutamisel Eh, oma ettekande pealkirjas ma olen pannud Gender Plus Equality eh, eh, sooline võrdõiguslikkus pluss, sest me pidevalt meenutame, et seda ei ole kunagi võimalik saavutada üksinda eraldi, vaid sellega alati kaasneb ka seksuaalne ebavõrdsus ja muud ebavõrdsuse vormid. kui me mõtleme selle peale, milliseid meetmeid tuleks rakendada, milliseid õiguslikke vahendeid tuleks kasutada ja kuidas see klausel nendesse sobitub, siis me juhindume teatud kvaliteedi põhimõtetest. osa nendest puudutavad menetlusi kui me leiame, et mingid õiguslikud või institutsionaalsed mehhanismid on head, siis need peaksid alati andma suurema mõjuvõimu naiste õiguste propageerijatele. väga sageli nad seda ka teevad, aga kui nad seda ei tee, siis neid ei saa pidada headeks. ja kui me räägime menetlustest, siis selles valdkonnas on vaja äh, tugevamaid meetmeid ja selliseid meetmeid, mis äh, võimaldavad saavutada suhtelist e-, edasiminekut äh, Äh, võrreldes sellega, mis teatud riigis äh, äh, hetkel valitseb. sisulistes küsimustes me leiame, kui me räägime soolid võrgustik pluss mehhanismist, siis soolised aspektid peavad olema nähtavad, tunnetatavad nagu te teate, et on olemas direktiive, mis kaitsevad osatööjõuga töötavaid töövõtjaid ja nendeks sageli on naised ja seetõttu on oluline seda plussmärki säilitada, et me mitte ainult ei mõtle äh, naiste äh, peale, vaid püüame ka meie ühiskonna suhtumist muuta. kui me mõtleme õiguslike ja institutsionaalsete mehhanismide peale, siis ma leian, et selles kontekstis on kolm olulist äh, valdkonda. kõigepealt seadused ja määrused Äh, mis moodustavad ühe valdkonna, kuid ka kaksteist valdkonda on olulised ja need puudutavad inimesi, inimeste võimekust, suutlikkust korraldada tööd, mis tagab suurema soolise võrdõiguslikkusega. see puudutab neid agentuuri asutusi, kes tegutsevad naiste võrdõiguse eest, vastavaid teenuseid pakuvaid ja aitavad kaasa teha otsuseid, et naiste õiguste propageerijatel oleks ka tagatud koht nendes otsustusprotsessis ja viimane valdkond puudutab ressursse, raha, aega, võimalusi osaleda. mõelge Venemaa olu peale, Ungari peale. ja te mõistate, et võimalus osaleda ja kaasa lüüa on väga tähtis sealsetes riikides. ja samas ma tahaksin rõhutada, et on alati mitmeid erinevaid strateegiaid ja institutsioone, mis on vajalikud ja on mitmeid erinevaid mõõtmeid. me suudame saavutada selle soolise võigluse pluss poliitika ainult siis, kui me ühendame omavahel äh, lühema aja ja pikema perspektiivi peale kavandatud strateegiad. mõned strateegiad on paremad, teised vähem paremad, kuid neid tuleb kasutada mõlemaid. meil on vaja nii positiivseid meetmeid meet, kui ka soolise võrdõigusega süvalaiendamist, et jõuda eesmärkideni äh, seda äh, pluss võrdõiguslikkust on võimalik saavutada siis, kui me kombineerime kaitsemeetmeid proaktiivsete meetmetega. Äh, äh, naised võivad kannatada ju selles ebavõrdsuse all ja naisi tuleb kaitsta ja pakkuda neile kaitset niipea kui võimalik, kuid samas tuleb kasutada ka proaktiivseid meetmeid, et muuta seda vale olukorda. kaks minu kolleegi, Marika von der Brink ja Ivan Bencher nimetavad seda seitsmepealiseks koletiseks, lõikate ühe, raiute ühe pea maha ja neid on siiski veel palju järel. seega me peame pidevalt analüüsima, pidama dialoogi selle üle, kuidas paremini võidelda selle koletise vastu ja selles äh, mõttes, kui me mõtleme, millised on selleks kõige paremad õiguslikud institutsionaalsed vahendid, tuleb meeles pidada kahte aspekti me peame alati olema piisavalt julged välja ütlema oma arvamuse selle kohta, mis meie arvates on kõige parem. ja teiseks, me peame mõistma, kui olukord muutub, eh, siis see, mis on parim, samuti muutub. seega dialoog peab olema pidev kui me räägime seadustest, määrustest ja eeskirjadest, siis minu arvates see Euroopa naisteklausel on suurepärane algatus. see äh, tõstab esile just seda, mida on võimalik saavutada praegusel ajahetkel. see kui, äh, võimendab kõiki neid näiteid, mis meil on ja äh, vähendab seda ohtu, et me langeme selle madalama ühisnäitaja tasemele, nagu pöörab ümber selle protsessi äh,. teadusprojektide käigus, mida ma olen viimastel aastate jooksul juhtinud, oleme täheldanud, et ka äh, piirkondlikul tasandil on palju häid näiteid, näiteks Baskimaa, Katala, Kataloonia, Walesi, Šotimaal äh,, väga palju häid näiteid riiklikul tasandil äh,, kui Hispaania suudab suurepäraselt võidelda äh, vägivalla vastu, siis seda tänu sellele, et ka piirkondlikul tasemel on saavutatud dünaamika äh, meetmete rakendamisel. sest asi ei ole mitte ainult selles, kui head ja seadused, määrused on, vaid ka selles, kas neid ka jõustatakse. kas riik on suuteline ähm, tegelikkuses täitma seda, mis seadustes kirjas on, kas see ka aset leiab? ja kuidas tunnustatakse äh, selle klausli läbi erinevaid feministlikke poliitika seisukohti. Te olete ilmselt äh, tutvunud sellega, äh, mina olen Hollandist, kus on väga palju prostitutsiooni ja me teame, et see suhtumine prostitutsiooni on erinev ja seetõttu on julge väita, et üks arvamus, üks seisukoht on õige, parim ja, ja selle alusel tuleb edasi tegutseda ja kui nüüd rääkida sellest, mida see äh, soovituslik klaus võiks ähm, tulevikus saavutada, võib-olla seda tuleks laiendada, me peame kõigepealt jõudma selle äh, kohaldamiseni, kuid meil on vaja ka mingit tulevikuperspektiivi, kui me selle tee valime, kuidas me edasi tegutseme. kui me mõtleme inimeste peale ja inimeste suutlikkuse peale, siis on vaja mõelda selle peale, kas see on kõige parem äh, formaat just naiste õiguste kaitsvate asutuste jaoks ja oma projektide käimus me tuvastasime, et nendes asutustes, organites on äh, praegu väga volatiilne aeg, on väga keerulised ajad, on ähm, liitutud, ühinetud, nagu näiteks Ühendkuningriigis ja seetõttu meil on vaja häid tavasid, parimaid näiteid ka selle klausli raames, et välja selgitada, millised tegevusvormid kõige paremini toimivad. me oleme teinud vastavaid teadusuuringuid ja nii nagu me näeme, siis parimaks formaadiks ei ole täiesti ühinenud institutsioonid, vaid sellised institutsioonid, mis ühendavad erinevaid sambaid erinevate ebavõrdsusküsimuste all ja teevad omavahel koostööd. see oleks selline maatriksi tüüpi institutsioon ja sarnaselt oleme ka täheldanud, et kui räägitakse institutsionaalsetest mehhanismidest, siis on selliseid riike, kus puuduvad nõuandvad kogud. näiteks Hollandis meil oli eh, soolise võrdõiguslikkuse nõukogu, kuid see enam ei eksisteeri. ja see on väga ohtlik areng. me peaksime tugevdama naiste õiguste propageerida jõupingutusi, me ei tohi lubada seda, et sellist nõuandekogusid ei ole me peame pöörama suuremat tähelepanu inimestele, inimestele suutlikkusele, võimekusele, lisaks seadustele ja määrustele sama kehtib ka ressursside vahendite kohta, on riike, kus on vastav soopõhine eelarvestamine kasutusel ja see annab selge ülevaate sellest, milliseid vahendeid eraldatakse ka soolise võrdluse pluss poliitika äh, täitmisele ja äh, ka selle väljatoomine oleks väga heaks näiteks ja teerajajaks. ja kokkuvõtteks ma leian, et see välja pakutud klausel kujutab endast väga väärtuslikku algatust me peaksime tegutsema selle nimel, et see klausel hakkaks toimima kõikjal Euroopas ja et seda ka laiendataks. see hetkel sisaldab selliseid aspekte, mis pööravad tähelepanu näiteks vahenditele, ressurssidele nagu rasestamisvastaste vahendite puhul ja seal tuuakse Hollandit näitena, kuna Holland pakub teatud elanikkonna kategooriad äh, tasuta vahendeid, seega me pöörame suuremat tähelepanu küll seadustele ja eeskirjadele ja institutsionaalsetele asutustele, äh, kuid äh, sellist lähenemist tuleks laiendada kõikjale. suur tänu! Merci euh, à vous, merci de, de votre... Suur tänu! Teie arvamuse eest ja suur tänu, et te pidasite kinni kõneajast. ja ma hetkeks äh, tahaksin heita pilgu tagasi ja rõhutada, et meile teeb muret kodanike võrdsuse probleem seetõttu me ei suhtu sellesse klauslisesse kui feministide võitlusesse. vastupidi, äh, me näeme selles klauslis võimalust saavutada Euroopa kodanike võrdsus. loomulikult sellele teemale on võimalik läheneda erinevate nurkade alt. kuid ma usun, et äh, meie Euroopa Parlamendi vastavas komisjonis tehtav töö keskendub äh, kodanike võrdsuse teemale. ja teine mõte, äh, mida ma tahtsin teile meenutada, on järgmine. Äh, nagu väideti, selle klausli eesmärgid juba moodustavad meie komisjoni töös suure osa ja ma usun, et kolleegid täiendavad mind, kuid näiteks naistevastane vägivald. Äh, mis kujutab endast väga teravat ebavõrdsust, on üks teemadest, seega mm, ja teiseks palgaerinevused, meeste ja naiste palgaerinevused, need on vaid kaks näidet teemadest, mille raames me oleme juba väga palju tööd teinud kuid äh, me peame veel rohkem töötama euroopaliku lähenemise väljatöötamisel. me vajame mitte ainult õiguslikku lähenemist, äh, vaid ka äh, statistilist lähenemist, mis annab meile väga täpse ülevaate olukorrast sellest, milline on võrdsus või võrdsuse puudumine kodanike vahel. nüüd me töötame just teema kallal, kuidas majanduskriis mõjutab naisi ja naiste tööd ja niipea, kui me selle teema üles võtsime, me mõistsime, kui vähe on meil arv näitajaid selle probleemi olulisemate aspektide kohta ja seetõttu me hea meelega arutame neid küsimusi ka teiega ja nüüd pikema sissejuhatuseta annan sõnajärje üle kolleegidele, komisjoni liikmetele ja Gabriela, palun sõna. Merci, madame la présidente. suur tänu, proua esinaine. eksperdid, armsad kolleegid, kõigepealt tahaksin tänada proua Chartier'd selle suurepärase kuulamise korraldamise eest, see aitab ka meie tööle siin komisjonis kaasa. ja seda väga sihipärasel moel. see naiste klausel, nagu ka eksperdid juba rõhutasid, annab äh, meile võimaluse mõõta, kui kaugele on jõutud või mitte jõutud liikme, liikmesriikides Äh, riikliku poliitikaga ja milline on olnud ka Euroopa poliitika mõju liikmesriikides? mina räägiksin rohkem ähm, riikliku poliitika reaalsesse ellu ülekandmisest aga me peaksime mõtlema siin eelkõige Euroopa tasandile, uurima, milliseid mudeleid on kehtestatud liikmesriikides võrdsete võimaluste tagamiseks. niisiis, probleem on kahene. kõigepealt tegutsemismudel ning kui laialt levinud see mudel peaks olema. kõigepealt peaksime me üle vaatama erinevad strateegiad liikmesriikides, milline on olnud nende mõju naiste õigustele ning siis me peaksime leidma selle parem, parima mudeli nende hulgast ning kasutama, rakendama seda ellu ka Euroopa tasandil. minu arvates on see aga kõige parim viis läbi kukkuda sellisest läbikukkumisest on juba palju näiteid varemgi. tundub, et naiste õigustega ei saa tegeleda ühtemoodi igal pool. tuleb arvesse võtta iga liikmesriigi eripärasusi, iga naise eripärasusi. seetõttu see Euroopa naise klausel peaks keskenduma neljale aspektile, mille kõnelejad ka selgelt välja tõid. mille põhjal saab välja töötada selge meetodi liikumaks ühtsema Euroopa lähenemise suunas. kõigepealt tuleb välja selgitada avaliku sektori lähenemine, mis etendab tõesti võrdseid õigusi. teiseks tuleks välja selgitada nii riiklikul kui regionaalsel tasandil naiste vajadused ja probleemid. kolmandaks tuleks välja selgitada tõkked, mis seisavad naiste õiguste ees ning neljandaks on vaja vahetada ka kogemusi Euroopa tasandil ning siinkohal tuleks rõhutada ka seda koordineerimistööd, mida tuleks teha nii regionaalsel kui riiklikul tasandil. siinkohal saaks väga kasulik olla see võrdõiguslikkuse instituut, võttes arvesse neid nelja aspekti ning neile, nende nelja aspekti põhjal saaks ka koostada siis Euroopa mudeli, kus võetakse arvesse ka liikmesriikide eripärasid ja eelkõige tuuakse kaasa ka euroopalikku lisandväärtust. ma arvan, et see saaks peegeldada ka meie motot ühtsus mitmekesisuses, kus võetakse arvesse ka liikmesriikide omapärased. veel üks asi, mida kõnelejad siin väga selgelt ja õigesti rõhutasid, nimelt pädevuste ja ressursside korrektne jagamine ka siin saaks Euroopa Parlament oma sõna sekka öelda. võttes arvesse, millest meie siin noh, parlamendikomisjoniski räägime. seega kõigepealt äh, erinevad mudelid liikmesriikides, teiseks see strateegia, kuidas edasi liikuda, meil tuleks välja selgitada edasised sammud, mis, mida tuleb astuda, proua Tüpani äh, ütles täiesti õigust, õigesti, väga keeruline oli korraldada seda kuulamist siin Euroopa Parlamendis. ma tean seda isegi, sest ma olen selles arutelus olnud väga aktiivne osaline. nüüd küsimus on selles, kuidas see klausel muuta ka reaalsuses toimivaks. väga muljetavaldav oli see, mida ütles professor Soron nendes eh, spetsiifiliste projektide kohta ning ma arvan, et ka Euroopa Komisjoni tulevane presidendikandidaat peaks ütlema selle teema kohta paar sõna. mis puudutab Euroopa kodanikualgatust, siis siin ma olen natukene skeptilisem, sest esimesed algatused Euroop-, mis Euroopa Liidus tehti, tulenesid noortelt inimestelt, need olid küll väga olulised, aga see tuleb ikkagi välja, et edasi liikuda on siin väga keeruline Lissaboni leping peaks justkui oleks pidanud kaasa tooma suurema osalusdemokraatia. ma, sellele pole veel tõestust, igal juhul ma olen küll entusiastlik, aga meil on vaja esimese aasta järel ikkagi vaadata, kui kaugele me selle instrumendiga oleme jõudnud. me ei soovi ju inimeste ootusi liiga kõrgele tõsta. mis puudutab seda kiirendusklauslit, siis minu arvates mõnel pool on see mehhanism juba olemas. me peame mõtlema selle üle, kuidas seda rohkem levitada, kuidas näidata ka seda, mida on mõningates liikmesriikides ette võetud. mõningad liikmesriigid on näiteks lahutuse küsimuses ka kaugemale jõudnud. aga sellest eriti palju mujal ei teata niisiis ma arvan, et peale need teie poolt välja pakutud instrumentide võiksime me luua ka mingisuguse töörühma, kus osaleksid Euroopa Parlamendi saadikud ja liikmesriikide parlamentide saadikud ning Euroopa Võrdõiguslikkuse Instituudi inimesed, rääkimaks siis sellest, mida teie siin ka mainisite me peame tagama ka selle, et see Euroopa naise klausel jõuaks teooriast praktikani igas liikmesriigis vastavalt iga liikmesriigi iseärasustele. me peaksime rõhutama ka ühtset Euroopa tasandil tegutsemist rohkem. ma arvan, et meie kuulamisele peaks järgnema töörühma tegutsemine, mis töötaks välja siis spetsiifilisemad ettepanekud, eriti pidades silmas ka kahe tuhande neljateistkümnenda aasta valimisi. suur tänu! aitäh! proua Kabel selle analüüsi eest. ja tema arvamuse tutvustamise eest, kuidas minna üle sõnadelt tegudele. Edith Bauer ja Brit Tomson soovisid samuti sõna. vahest kõigepealt Edith, sest tema soovis sõna esimesena ja siis proua Tomson. Madame Tomson, alors, Madame Tomson. olgu proua, proua Tomson aitäh. proua esinaine, tahaksin tänada ka selle algatuse eest korraldada see väga-väga oluline kuulamine. ma olin väga põnevil, kui ma esimest korda lugesin seda proua Tüpani raamatut Euroopa naiste klausli kohta ja minu arvates peaks Euroopa Liidus tõesti vahetama kogemusi selle teema üle. minu arvates praegu me räägime küll võrd, soolisest võrdõiguslikkusest, aga kõikides teistes valdkondades saaks seda lähenemist samuti ka kasutada, sedasama mudelit. Euroopa Liidus on ikka olnud nii, et kui tegemist on soolise võrdõiguslikkuse küsimustega, siis Euroopa Liidu tasand on palju kaugemale jõudnud liikmesriikidest. kõikides valdkondades nii see, nii see ei ole, sest äh, poliitikud ei ole ajast ees, vaid tegutsevad vastavalt olukorrale. aga soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas oleme me olnud eespool liikmesriikidest kuni kahe tuhande kuuendal aastal võtsid hispaanlased vastu oma seaduse ja äkki jõud olid hispaanlasest meist mööda saanud. aga me peaksime jätkama samamoodi, et me oleme eespool kau-, kaugemale jõudnud kui liikmesriigid. samuti peaks olema siin side kakskümmend kakskümmend strateegiaga. see Euroopa strateegia on väga oluline ka sooküsimustes sest meie nõuame et, et seitsekümmend viis protsenti tööealisest elanikkonnast oleks ka tööturul aktiivsed, kui me soovime oma heaoluühiskondi säilitada. täna võib juba näha et, et seitsekümmend viis, isegi seitsekümmend kuus protsenti on aktiivsed tööturul. probleem on aga naistes. ainult kuus, umbes kuuskümmend protsenti naistest on tööturul aktiivsed seega me peaksime vahetama kogemusi, kuidas kaasata rohkem naisi tööturule. kuidas tagada kvaliteetne laste eest hoolitsemine, sest ilma selleta ei saa me ka nõuda, et naised siseneksid tööturule. seetõttu see on ähm, kõikides liikmesriikides esmatähtis minu arvates oleks mõistlik ka paluda, et Vilniuse soolise võrdõiguslikkuse instituut analüüsiks erinevate riikide olukorda ning mõtleks selle üle, kuidas kasutada ära erinevate riikide strateegiaid. ma arvan, et meil on palju rohkem ühist mõningates valdkondades on meie arusaamad küll erinevad näiteks prostitutsioon, mida te mainisite Hollandist. minu arvates äh, skandinaavlased peavad seda ikkagi tülgastavaks. samas minu kodumaal Taanis on peamiseks väljakutseks just sooliste erinevuste mittetunnustamine. seda ma näen igal nädalal, kui ma Taani lennujaamas olen ja siis mehed käperdavad mind läbi otsides. see on minu arvates ainuke koht Euroopas, kus nii on, öeldakse, me oleme taanlased, me oleme inimesed lihtsalt, mitte naised ja mehed. on päris palju valdkondi, kus me saame teistest liik-, teistelt liikmesriikidelt õppida. mulle meeldib ka see avatud koordineerimismehhanism, mida härra Soron mainis. ja ma ootan vägagi edasist tööd selle Euroopa naise klausli asjus. aitäh! suur tänu, proua Tomson! selle analüüsi eest ja ka selle eest, et te nii pühendunud sellel teemal olete. järgmisena proua Paul. aitäh selle kuulamise korraldamise eest. alustuseks tuleb öelda, et ma olen natukene segaduses mis puudutab seda soodusolukorras oleva naise klauslit. sest me ei saa siin korraldada ju mingisugust võistlust erinevate valdkondade vahel. sest meil on väga palju erinevaid õigusakte ja väga keeruline on võrrelda mis toimub näiteks vägivalla valdkonnas, sest see kuulub karistusõigustiku alla. mõningad aspektid, mida te mainisite, on tööõiguses. järgmised jälle tööohutuse valdkonnas või tervishoiu valdkonnas, nagu näiteks emade probleemid. võib-olla ma ei mõistnud päris hästi, mis selle põhjus oli, aga need õiguslikud erinevused soo või küsimustes või soo pluss küsimustes on väga põnevad meie õigustik on küll väga kena, aga ta ei ole piisavalt tõhus. kui nüüd tõstatada õiguskaitsevahendite teema, siis olukord erinevates riikides on väga erinev. teatud riikides on need tasuta, toimivad hästi, teistes riikides on juurdepääs õiguskaitsevahenditele kohutav, liiga kallis ja väga vähe juhtumeid jõuab kohtusse. mainiti ka neid võrdõiguslikkuse ameteid. kas te olete läbi viinud mingisuguse analüüsi ka selle kohta, milline on olukord selles valdkonnas? sest iga liikmesriigi õigustikus peaks olema ju kehtestatud sellised võrdõiguslikkuse ametid. kuidas nad toimivad, milline on nende pädevus? sest meil ei ole võimalus läbi viia, võimalust läbi viia sellist analüüsi, mis toimub selles valdkonnas me isegi ei tea, kas nad on tegelikult see õige vahend olukorra lahendamiseks. loomulikult on palju muidki instrumente, mida siin mainiti. nagu näiteks avatud koordinatsiooni, koordineerimismeetod või kogemuste vahetamine. aga seda antud valdkonnas veel ei tehta mingil hetkel tuleb seda aga teha, sest teatud juhtudel on meie õigustik väga erinev. näiteks emapuhkus. Euroopa Liidus on olukord nii erinev liikmesriigiti siin, et me pole arvatavasti võimelised ka Euroopa õigustikku kaasajastama emapuhkuse asjus, sest sotsiaalsüsteemid, emapuhkuse rahastamise süsteemid on nii erinevad. selleks, et leida mm, kõige madalamat ühisnimetajat sel, selles valdkonnas, minu arvates on see võimatu veel pikka aega. kuigi see on nüüd pikem jutt ja ma ei soovi siin väga üksikasjadesse laskuda. kokkuvõtteks. millised on teie kogemused õiguskaitsevahendite ja võrdõiguslikkuse ametitega selles protsessis? suur tänu. samuti tahaksin ma meie poolt vabandada sest paljud meist pidid minema mujale teistesse komisjonidesse hääletama. meil on ka teistes komisjonides kohustusi. Merci à, à Edith Bauer. Euh, Peut-être. Suur tänu, Edith. ja võib-olla enne, kui me kuulame ära meie ekspertide vastused, annan sõna äh, Peetrale Peter Schat Euroopa Komisjonist. kes võib-olla võtab sõna äh, õigusasjade peadirektoraadi nimel. suur tänu, minu nimi on Petra Šaden, ma töötan äh, soolise võrgusliku õigustalituses äh, peadirektoraadis. me oleme osalenud äh, Äh, viimastel aastatel vastu võetud äh, peamiste direktiivide koostamisele, viimase oli äh, sookvootide direktiiv, rasedus-sünnituspuhkust reguleeriv direktiiv, mida täna juba mainiti, vanemapuhkuse direktiiv ja siis füüsiliste isikust ettevõtjate emapuhkuse direktiiv, need on nüüd mõningad direktiivid, mis on vastu võetud viimastel aastatel. me oleme pidanud sidet ka nende organisatsioonidega, mida teie esindate äh,. Choisir la cause de femme äh,. oleme alati leidnud, et teie poolt tehtud töö on väga oluline, sest ka meie jaoks on oluline saada teavet parimate tavade kohta ja komisjon, äh, kui ta hakkab äh, kaaluma uue õigusakti vastuvõtmist äh,, äh vaatab läbi, mis on liikmesriikides juba vastu võetud ja mis toimiks ka äh, Euroopa Ühenduse tasandil. loomulikult äh, meie lähtenurgad on veidi erinevad, sest me alati ei saa valida kõige parimat lahendust, kuna peame arvestama seda, et äh, aluslepingud annavad meile õiguse pürgida ainult nii-öelda miinimum ühtlustamise poole, seega me ei saa alati äh, soovida kõige kallimat, kõige paremaid lahendusi, me peame ära teama aluslepingute piiridesse, mis näevad ette miinimumharmoneerimise. seda esiteks. ja komisjon peab natuke teistmoodi tegutsema. Teie olete teadlased, uurijad, teie alati otsite parimaid õiguslikke menetlusi, mis kaitsevad naisi kuid eh, ka teie poolt tehtav töö on komisjoni jaoks väga olulise väärtusega. nagu te isegi ütlesite, eh, see teemavaldkond on väga keeruline, väga raske on teinekord välja selgitada, ah, mis toimiks, kuna liikmesriikide valitsevad õiguskultuurid on niivõrd erinevad. milline oleks näiteks parim olukord näiteks eh, emapuhkuse või lahutuse Äh, puhul, äh, kas pärast, parim olukord on, kui pärast lahutust naine saab äh, eluaegselt alimente või automaatselt saab õiguse laste hooldusele. ja kui me laskume üksikasjadesse, siis muutub see väga keeruliseks protsessiks ja ka raseduse emaduspuhkus, kas kõige parem oleks, kui oleks võimalikult pikk Äh, emapuhkus äh, või siis lühem, kuid paremini tasustatud emapuhkus. ja samas ma leian, et et selline ülevaade, panoraam, nagu te ütlesite, on alati väga väärtuslik ka meie jaoks ja sellega ma lõpetaksin. suur tänu ja nüüd ma annaksin sõna meie ekspertidele, kuid nüüd vastupidises järjekorras. ja alustame äh, professor Verlooga. Äh, ma tänan, need olid väga väärtuslikud äh, tähelepanekud ja märkused ja ma alustaksin sellest viimasest küsimusest, mida mainisid ka teised sõnavõtjad loomulikult abstraktses mõttes on väga kena rääkida kõige parimatest võimalustest, kuid tegelikkuses on seda väga raske saavutada. nii näete te asju, kuid samas me ei tohi unustada, et põhimõtteliselt on alati kaks võimalikku lahendust ja kaks on üsna palju, seega ka kaks lahendust. üks tähendab poliitikat, tegemist on demokraatliku institutsiooniga, Te võite võidelda selle eest, kuna see on inimeste jaoks kõige parim ja inimesed toetavad teid. ja teise, äh, valida põhimõtted ja nende põhimõtete alusel otsustate, et üks või teine lahendus on kõige parem. ma olen võrdlevalt uurinud äh, vanemapuhkuse olukorda liikmesriigiti ja püüdnud otsustada, milline nendest on parim ja mitte kõik ei ole kõige paremad. igalühel on mingid omad nõrkused kui me kasutame poliitilist teooriat Nancy Fraserit äh, otsustamaks, mis on parimini, võib kasutada rohkem filosoofilist lähenemist või teaduspõhiseid kriteeriume äh, äh, tagadaks suurima läbipaistvuse, mis soodustab arutelu või te jätate demokraatlike institutsioonide otsustada, mis on parim. kuid see on siiski lahendatav ja seetõttu ma leian, et välja pakutud klausli kasutamine nii, nagu teda praegu on välja pakutud, alati võib äh, neid muuta, sest arvamused võivad olla sellised, kuid kasuta seda klauslit taolise mõttevahetuse ergutamiseks on juba samm edasi ja väga suur samm edasi. ja seda tuleks kasutada, avatud koordineerimismeetod annab väga hea võimaluse selleks sest pole ju mõtet arutada meie ühist madalamat, meie madalamat ühisnäitajat, see ei vii meid kuhugi. kuid me peame võimendama kodanike algatust ja teadus, teadlaste tegevust, et saada inspiratsiooni ja luua sellised foorumid, kus seda on võimalik saavutada ja mina rõhutaksin just seda aspekti. mitmed sõnavõtjad mainisid Vilniuse soolise võrdlusliku instituuti, et sellel instituudil peaks olema oma roll äh, teabe levitamisel. jah, see on nende ülesanne, kuid nagu Prantsuse organisatsiooni algatus näitas, et äh, mittetulundusühingud on läbi Euroopa ajaloo alati püüdnud seda teha ja neil peaks olema võimalus jätkata seda ja neid tuleks toetada selles. sest teatud olukordades nende äh, initsiatiiv on suurim ja seda initsiatiivi ei tohiks pi-, pidurdada. jah, Euroopa Soolise Võrdlusega instituut, instituut, kuid see on amet, mille käivitamine võtab rohkem aega ja teinekord mittetulundusühingud suudavad tegutseda kiiremini. Merci, monsieur le professeur Sauron Roon, palun. räägiti väga palju huvitavat, võtaksin need märkused ükshaaval ette. ma arvan, et on tihe seos selle vahel, millest rääkis ka juba proua Verloo on tarvis äh, väga palju ja tihedaid kon-, äh, sidemeid muuhulgas Vilniuse instituudiga, arvestades kõikvõimalikke äh, kultuurilisi ja sotsiaalseid aspekte ja nende erisusi jah, Euroopa Liit ühendatud mitmekesisuses, kuid mitmekesisus, mit-, paljusus ei ole alati parim lahend. ma küsin endalt, kas ma ei peaks endalt mitte küsima, kas mitte Euroopa Nõukogu ei peaks tegema vastavasisaldist avaldust osalema käesolevas temaatikas. tuleksin ka selle juurde tagasi, mida ütles proua Verloo. meil oli varem käivitatud terve hulk pilootprojekte. ja me mõtlesime, et järsku me saaksime rakendada kogemusi nendest projektidest ka meil Prantsusmaal. ja põhimõtteliselt lähtusime sellest, et me peaksime eh, lähtuma parimast kogemusest. aga mida tähendab see praktikas? me põrkusime kok-, põrkume kokku väga erinevate seadusandlustega nii Hispaanias, Prantsusmaal kui Austrias. kui neid pilootprojektidega ei jätkata, siis kindlasti on võimalik välja sõeluda need, mida saab käsitleda parima praktikana kuid igal juhul tuleb alati vaadata, kas tegemist on tõesti hea ideega ja kas see on rakendatav. tegelikult oleks aga üllatav, kui meie käsutuses oleks usaldusväärsed statistikad naiste ja meeste võrdõigusliku seisundi kohta kõigis kahekümne seitsmes liikmesriigis on ju möödunud sajandil oli ju prantslane, kes väitis, et statistika on üks vale erivorme. tahan tunnistada, et meil on äh, usaldusväärsest statistikast puudu. ja viimaseks. tahan öelda seda, et avatud koordineerimismeetod või siis rahvaküsitlus pole tingimata kõige õigem lahendus, kuid aasta jooksul tuleks siiski eh, seda kontrollida ja see on sel-, sellisel moel sätestatud ka Lissaboni lepingus. muidu väidetakse küll, et Euroopa Liit ei ole piisaval määral demokraatlik ja nüüd meil on olemas aga rahvaküsitluse referendumi võimalus ja me peaksime seda kasutama suur aitäh, ütleb proua juhataja. proua Tüperni, palun. suur aitäh. püüan ka puudutatud momentidele vastata tahaksin tänada proua Tomsonit ja ka proua Vauerit, ehkki ma tean, et endise parlamendi liikmena ma tean, et te, et te, inimesed peavad olema korraga mitmesugustes komisjonides, see on minu arvates täiesti mõistetav, kuid sellelegi vaatamata ma tahaksin tänada tänase küllakutse eest ja nende sõnavõttude eest, mis siin täna kõlasid kui me räägime proua Maria Gabrieli ettepanekutest, siis leian ma, et äh, töögrupi või töörühma moodustamine oleks loogiline samm, eriti kui teha seda koos, koos Euroopa Nõukoguga. nüüd, kui rääkida statistikast, millest siin ka Bašatje juttu tegi, minu meelest oli see väga huvitav statistika Äh, Prantsuse naiste õiguste ministeerium avaldas ka vastavasisulist statistikat ja see oli väga huvipakkuv. ja meie koostatud raamatu lõpus on ju ka kirjas, on rõhutud sellele, et oleks tegelikult huvipakkuv, kui me saaksime nõuda eh, Vilniuse võrdõiguslikkuse instituudilt sellise statistika täiustamist ma arvan, et instituut võiks või peaks seda täiustama, sest äh, tänu instituudile, aga tänu sellele analüüsile äh, saime teada väga palju uut äh, naiste olukorra kohta ja tutvuda selle statistilise analüüsiga äh, eeskätt kui me räägime naiste olukorrast tööturul, iseäranis kriisitingimustes. Need on kõik erakordselt olulised teemad. meil on väga palju naisi, kes on sõltumatud ja nende jaoks on väga oluline äh, majanduslikult iseseisev olla. Euroopa institutsioonid on läbi viinud väga ulatuslikke uurimusi ja selle üle oleme väga õnnelikud väga paljud äh, nendest uuringutest oleme saanud kasutada oma töös. muidugi on erakordselt komplitseeritud teema seadusandlus erinevates liikmesriikides. meil oleks tegelikult kõik, kogu muu võrdõiguslikkuse kõrval oluline saavutada ka, ka geograafiline tasakaal, silmas pidades, et meil on suured liikmesriigid, väikesed liikmesriigid, territooriumilt ma pean silmas on samas on aga näiteks teada, et Hispaania äh, seadusandlus on küll suurepärane, kuid äh, statistika seejuures ei ole kõige parimal tasemel ja sellel võib olla naiste ja laste olukorra jaoks katastrofaalsed tagajärjed. kuid äh, seadus käsitles ka politseikoolitust ja nii edasi, nii edasi, tegemist oli väga kompleksse seadusega on olnud on, on olnud ka erinevaid teistsuguseid mudeleid, me ei ole neid kõiki veel siiani jõudnud analüüsida. loomulikult tuleb nende mudelite puhul arvestada ka erinevaid eh, religioosseid aspekte. Äh, lähenemine peab olema küll väga mitmekülgne, kuid mõned momendid on iseäranis oluline, see muuhulgas puudutab see võrdväärset tasu võrdväärse töö eest ja need on sageli olulisemad teemad kui need, mis tõusetuvad erinevatest filosoofiatest või religioossest lähenemisest. siin oli juttu ka erinevatest poliitilistest mudelitest ja nende valikutest, näiteks Belgias on sätestatud see juba põhiseaduses, et sooline võrdõiguslikkus tuleb tagada kuid erinevatel poliitilistel jõududel on erinevaid seisukohti. kui tulla nüüd Euroopa Komisjoni esindaja sõnavõtu juurde, siis ma tahan öelda, et teie uurimused on olnud väga erinevaid teemasid puudutavad ja Euroopa Komisjon on vastu võtnud ka väga erinevaid direktiive, mis puudutab vanemapuhkust, perevägivalda need on erakordselt olulised dokumendid ja see on tõepoolest väga hea aga on väga oluline et euroopa kodanikud saaksid igapäevases elus aru mida euroopa liit nende jaoks siis tähendab siis tuleks tõepoolest äh, tegeleda sellega et nendest suurepärastest projektidest mis on käivitatud pole euroopa liidu kodanikud teadlikud seega tuleks hoolitseda kodanike teavitamise eest. see näitab seda, et kogu probleemi lahendada pole sugugi nii lihtne. seda enam, et kui on juba tehtud edusamme, on nii mõndagi saavutatud, siis tuleks see viia kõikide Euroopa Liidu kodanikeni Eh, tagada suurem läbipaistvus instrumentide, olemasolevatest instrumentidest parem ülevaade. kui seadustekstid, direktiivid on vastu võetud, siis tuleb loomulikult jälgida, et kõik liikmesriigid eh, tagaksid nende eh, eh, tõhusa elluviimise, oma sotsiaalsüsteemi ja sotsiaalsüsteemi ülesehituse vastavuse nimetatud seadusandlikele aktidele. mis aga puudutab sotsiaalsüsteeme, siis siin on erinevates liikmesriikides erinevaid suundumusi kuid sellele vaatamata on väga arvukaid instrumente, mida saaks äh, nende elluviimisel hõlmata. proua Vauer nüüd on küll kahjuks äh, lahkunud, kuid ma tahaksin kinnitada siinolijatele, et meie ühendus ei soovi sulgeda ühegi probleemi ees silmi me leiame, et enamsoodustusklausli on naised ära teeninud väga erinevatel rahvusvahelistel tasanditel, muuhulgas ka rahvusvahelise töö, tööorganisatsiooni initsiatiivides. Äh, põhimõtteliselt tähendab seda aga, see aga seda, et Euroopa kodanike sotsiaalõiguste eest tuleb seista, lähtudes Euroopa sotsiaalharta sätetele loomulikult on asi selles, kui ja mil määral suudavad erinevad süsteemid aidata meid konkreetse süsteemi ülesehitamisel, arvestades kõikvõimalikke põhimõtteid, arvestades kompetentsi määra, pädevuse astet, et vajalikud struktuurid välja töötada. igatahes on asi väärt seda, et teha katset luua globaalne süsteem, mis võimaldaks Euroopa Liidu kodanikel näha, mida Euroopa Liidu institutsioonid teevad ja mida oleks võimalik veel ära teha. me peame öö, selle nimel pingutamas, et anda Euroopa Liidule inimlik nägu jah, loomulikult me peaksime tegelikult alusdokumendiks võtma e, Euroopa Liidu põhiõiguste harta, kuid ka väga palju teisi dokumente sisaldavad meie poliiti-, meie öö, e, ühenduse seisukohalt olulisi momente. ma arvan, et seda kõike saame arutada lähemalt, kui oleme loonud töörühma vastavalt tehtud ettepanekule. Äh, proua Verloo tahaks veel sõna võtta, palun. ja on võimalik, et ka nii mõnigi kolleeg tahaks veel täiendavalt küsimusi esitada. ma just märkasin, et ühele küsimusele jäi vastamata ja, ja see on proua Šaadile vastuseks, kes ütles, et on alati raske välja selgitada, mis on kõige parim Te tõite näitena lahutuse, alimentide ja lapse hooldusõiguse küsimused. ja need on väga head näited, mis tõestavad, et, et ka sellistes olukordades on võimalik leida äh, väljapääsuteed. väga raske on tuvastada, milline on kõige parem poliitika alimentide ja laste hooldusõiguse poole, sest äh, igasugused meetmed, mida kohaldatakse, tähendab sekkumist äh, ja väga sageli on kontekstid riigiti erinevad ja äh, tuleb arvestada eriti ühe aspektiga äh,. Äh, alimendid ja hooldusõigus on väga head näited selle kohta. kui me mõtleme riikidest, kus äh, ähm, abikaasad ja paarid on soolises mõttes täielikult võrdsed, siis alimente ei ole vaja, sest nad saavad ühiselt hooldusõiguse ja see annab vastava võrdõiguse. aga nendes riikides, kus selline võrdõiguslikkus puudub, on vaja alimente ja on vaja lapse hooldusõigus määrata, et see anda emale. vastasel juhul on tulemus eh, tasakaalust väljas. ja selles mõttes võib alati korra aja maha võtta ja esitada küsimusele, miks on raske leida vastus küsimusele, mis on parim. ja äh, siis süsteemselt nagu jagada riigid kahte gruppi ja vastavalt äh, välja töötada siis ka meie meetmed. teinekord on see võimalus olukorrast välja tulla Euh, proua Tomson tahan veel esitada täiendava küsimuse ekspertidele. ma loodan, et selleks on aega, et ma saan esitada veel lisaküsimuse ja see on adresseeritud professor äh, Valo, Verloole. Te oma sõnavõtus äh, ütlesite väga huvitavat selle soolise võrdõiguse instituudi kohta. parlamendis on otsustatud, et kõikides riikides äh, tuleks moodustada soolise võrdõigusega asutused ja ma arvan, et enamikes riikides, välja arvatud Hispaanias, äh, kuulub soolise võrdõiguslikkuse instituut Inimõiguste Instituudi alla, kus tegeletakse rassiküsimustega, puuetega inimeste küsimustega ja teiste diskrimineerimise küsimustega. ja meie oleme püüdnud parlamendis vältida vältida seda äh, vähemuse diskrimineerimist, see on ainult üks aspekt, aga kuna naised moodustavad ühiskonnas enamuse, neid on ligi viiskümmend kaks protsenti, võib see tekitada probleeme, kui me need kaks teemat omavahel kokku paneme ja ma tahaksin küsida, kas teie olete ka selle peale mõelnud, sest minu arvates on see väga huvitav aspekt. ja ma leian, et ka meie naigus, naiste õiguste komisjonis peaksime omapoolse hinnangu andma sellele. esimese sammuna me tuvastasime, kas need soolise võrdõiguse instituudid, asutused on moodustatud ja nüüd, kui nad on moodustatud li enamikes liikmesriikides, peaksime vaatama, kuidas nad toimivad. kui teil on äh, mingit infot selle kohta, siis me oleksime sellest huvitatud. Euh, vahest küsiksin isegi midagi sarnast proua Tomsonile meil on nüüd need instituudid või need seirekeskused, mida nad täpselt teevad, milline on nende mõju ja kuidas oleks võimalik eh, hinnata riiklikku poliitikat? keegi meist juba küsis seda, aga te, eksperdid, ei vastanud sellele. ehk siis, kuidas hinnata poliitika mõju. see on meie murede keskmes. sest kuidas muidu me saaksime veenda avalikkust selles, et teatud probleeme saab äh, lahendada teatud riigis, riigi eeskujul kuidas me saame seda öelda, kui me ei tea, kuidas hinnata täpselt riigi poliitika mõju? proua Tomson küsis ka midagi sarnast, seega palun vastake meile. esiteks pean ma teid hoiatama, et väga keeruline on võrrelda selliseid institutsioone üle Euroopa Liidu. me proovisime seda oma projektis, aga olukord muutub nädalati. ning te teatud riikidest, teatud riikide esindajad ka kindlasti teavad seda, see valdkond on väga dünaamiline. aga Andre Krishani poolt äh, Ungarist ja Judith Squiresi poolt Ühendkuningriigist äh, toimetatud raamat on väga hea, nad on siin kaardistanud seda, kuidas on arenenud sellised institutsioonid ja millised on üldised mudelid. Nad äh, on välja toonud kolm erinevat tüüpi üksused, diskrimineerimisvastased üksused, naisõiguste üksused ning konsulteerivad üksused. diskrimineerimisvastased üksused on kõige rohkem ühinenud. kui me seda uurisime rohkem, siis see kahjuks ei tähenda seda, et sooline, soolist diskrimineerimist, diskrimineerimisega tegeletakse tõhusamalt. endiselt on palju sisemisi tõkkeid selles valdkonnas, mis puudutab konsultatiivüksuseid, siis nende puhul ühinemist väga palju ei ole, aga olukord, nagu ma juba ütlesin, on väga dünaamiline ning see võib olla juba muutunud. aga see raamat on, annab väga hea ülevaate, see on üsna hiljuti avaldatud raamat leidsime, et riigid nagu näiteks Portugal on parimad näited, nendest tulevad parimad näited, sest need äh, üksused on küll eraldiseisvad, aga teevad tihedalt koostööd. see on vastuseks sellele, milline formaat võiks toimida, sest nendes üksustes on vaja eksperte. kui me soovime, et kui me soovime, et sellise, selline poliitika ei tule kasuks ainult valgele keskklassi haritud naisele, siis peame me tegema ka rohkem koostööd. me peame ju kaasama ka vähemusi, puuetega naisi ja nii edasi. me peame hoolitsema kõikide õiguste eest. see klausel näitab ka väga selgelt, kuidas neid probleeme lahendatakse. Austrias näiteks on äh, äh, abielu valdkonnas kõige paremaid näiteid. Äh, aga näiteks öeldakse kohe, et Hispaanias näiteks homoseksuaalide abielu puhul on jõutud palju kaugemale. mina näiteks oma naispartneriga elasin Austrias ja ei saanud temaga abielluda selle klausli puhul saab vaadata Euroopat nagu laboratooriumit, kus on väga palju uusi ideid, me saame uurida, millised on need ideed on, millised neist on parimad ja siis nende põhjal edasi liikuda, minu arvates on see väga hea. aga teil oli ka veel küsimus, kuidas analüüsida riigi poliitika mõju? proua Tomson, teil on vist ka midagi lisada? mis puudutab seda naiste soodustamisklauslit, siis seda saab äh, kasutada ka eelarvamuste lõhkumiseks. mina kirjutasin kahe tuhande viiendal aastal raamatu Euroopa naistest ning tegin järelduse, et hierarhias tööturul on, on kõige paremad tulemused Portugalis. Taani on alles kahekümne kolmas, Saksamaa vist kahekümne kuues aga parimad, parimad saavutused on just nende vaestel alla surutud Portugali naistel ja kui me räägime palgalõhest, siis jällegi Portugal on esirinnas. suur tänu selle märkusest. professor Ferlo, kas te olete lõpetanud? see klausli puhul meeldib mulle ka see, et see näitab, annab meile selliseid andmeid, näiteks vägivalla puhul on Austria ja Hispaania palju kaugemale jõudnud kui tavapärased kahtlusalused Skandinaavia riigid. ehk siis häid tavasid võib näha ka isegi Sloveenias. niisiis, me ei peaks keskenduma ainult tavapärastele riikidele. mis puudutab riigipoliitikate äh, hindamist, mille kohta küsis esinaine, siis ma sain aru, et te mõtlete seda soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise kontekstis, aga siis oleks kaduma läinud justkui see sooline, soolise võrdsuse aspekt, vahel on vaja klausli puhul arvesse võtta ka ajalugu, sest mõningad näited praegusel hetkel enam pole aktuaalsed ajalooliste näidete juurde jõuame siis, kui te hakkame tegema lõppjäreldusi. proua Jüpani. aitäh. mul ei ole tegelikult enam eriti midagi lisada. kui, kui üldse, siis tuleksin tagasi nende erinevate riikide mudelite juurde kui me räägime abielust, abieluõigusest, siis te tõite siin välja Austria ja Hispaania pereõiguse, kus äh, perekonna võivad moodustada omasoolised. niisugused seadused on sageli väga huvitavad. Äh, eeskätt vaadata sellest vaatenurgast, milline on vanemliku vastutuse küsimus ja kuidas see on lahendatud. näiteks võrdlesime Eestit äh, madalmaade seadusandlusega. kus vanemlik vastutus äh, kehtib sõltumata öö, äh, vanemate soolisest kuuluvusest, siis öö, eh, kiusamise ja vägivalla küsimused, need on kõige paremini seadusandlikult lahendatud Leedus. see tähendab, et on erinevaid mudeleid erinevates liikmesriikides, sageli on need mudelid eh, ositi kattuvad ja sageli on nii, et äh, me, kui meile tulevad külalised, mingid delegatsioonid, siis nende liikmed küsivad, et vaat aga miks meie lahendust nagu pole esile tõstetud, miks meie lahendust ei peeta äh, parimaks, miks seda ei hinnata sel määral, siis me, siis on võimalik neile ka oma analüüsi põhjal näidata, et tegelikult äh, on erinevate liikmesriikide erinevaid kogemusi, mis sageli on väga sarnased. kokkuvõttes võib olla ehk eh, tahaksin peatuda mõningatel ideedel ja suundumustel. üks olulisemaid momente, millele me täna siin tähelepanu pöörasime, oli äh, Äh, filosoofilise käsitluse küsimus. Äh, ja see põhimõtteliselt on ju meile täielikult selge, et kõige konstruktiivsem lähenemisviis äh, väljenduks Euroopa Liidu kodanike võrdsel kohtlemisel. me ei saa siin erinevaid lahendusi vastanduda, me peame üksteisele lähenema ja kui sellest nüüd lähtuda, siis milline filosoofia peaks olema meie tegevuse aluseks? professor Soron äh, rõhutas seda ja minu arvates oli tal täiesti õigus, kui ta ütles, et meie kui poliitikud äh, peaksime tagama ühtse positiivse näo. me peame looma Euroopa Liidust positiivse kuvandi inimliku kuvandi. see on tegelikult teema, mis aitaks kodanikel ennast Euroopas taas leida. kui rääkida lähenemisest, edasisest lähenemisest Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiat arvesse võttes, siis tänas said väga paljud aspektid selles osas puudutatud. naiste roll töökohal, ühiskonnas, need on eesmärgipüstitused, mis on Euroopa Liidu tasandil poliitiliselt sätestatud ja nendest lähtub ka Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia visioon. teine aas-, tähtis aasta oleks aasta kaks tuhat neliteist, mil toimuvad Euroopa Parlamendi valimised. see tähendab ka seda, et ametisse astub uus Euroopa Komisjoni kolleegium ja valitakse uus Euroopa Komisjoni president. seega on aasta kaks tuhat neliteist erakordselt tähtis aasta meie jaoks, nii nagu ka juba öeldud, aasta kaks tuhat kaks, kakskümmend kakskümmend. me räägime seid aastaid silmas pidades erinevatest kultuuril, kultuurilistest erinevustest, sotsiaalsetest erinevustest ja loomulikult on olemas loodud ka instrumendid, mis sellist mitmekesisust arvestavad. seetõttu on oluline olukorda analüüsida horisontaalsel tasandil, millele äh, viitas ka proua Thompson. Äh, see annab meile võimaluse näidata, et ühes või teises liikmesriigis on jõutud mõne asjaga kaugemale. ajaloolisest vaatevinklist pole selles teemas lineaarset arengut kunagi olnud. E, kui me räägime kodanike võrdõiguslikkusest või naiste ja meeste võrdõiguslikkusest ühiskonnas oleks täiesti ebaõige arvata, et nüüd me suudame saavutada lineaarse arengu hüppe sest juba antiikajal olid äh, naistel suurepärased positsioonid kaheksateistkümnendal sajandil ja nii edasi ja nii edasi, kuid ikka saabusid öö, äh, öö, äh, ajalooetapid, mis tõid naiste jaoks kaasa tõsiseid tagasilööke loomulikult ei tohi me unustada seda, et Vilniuses tegutseb soolise võrdõiguslikkuse instituut. see on väga tähtis institutsioon. peale selle on seda oluline esile tõsta, et meil ei tekiks väärarvamust, nagu meie siin selles kojas oleksime ainsad, kes selle küsimusega tegelevad tegemist on tegevusvaldkonnaga, millega on vaja tegeleda pidevalt, iseäranis kriisitingimustes. ja me puutume tegelikult nende probleemidega kokku ka meie igapäevases elus, sellepärast härra naistekomisjoni esimees tahaksin äh, teie nimel tänada äh, meie paneelist osavõtjaid selle eest, et nad täna tulid äh, meie ette esinema. tahaksin tänada ka tõlke. ma arvan, et meie komisjonis avaneb veel piisavalt võimalusi nende teemade üle arutlemiseks